mõista, milline on Euroopa Parlamendi seisukoht nendes küsimustes. Eh, eh, suur tänu, proua volinik. ja nüüd läheme edasi fraktsioonide nimel kõnelejatega ja alustame Rahvaparteiga. esmalt saab sõna kolleeg Saia neljaks minutiks.